So uh, once again, good afternoon and we will now proceed with the explanation of the vote. ja nüüd siis hääletuste selgitused. kõigepealt äh, saab sõna härra Mammikins. palun, üks minut on teil sõna uh,. uh thank you, Mr President, dear colleagues, I fully. suur tänu, lugupeetud äh, juhataja, kallid kolleegid olen täielikult teiega päri, finantsstabiilsust tuleks tagada ning kapitali tuleks kasutada reaalmajanduses, mitte spekuleerimiseks. mida tähendavad finantsmullid, seda nägime kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta järel, meie elu ei ole mingi arvutimäng, kus keegi võib ohtlikku mängu mängida, siis selle ilma tagajärgedeta pooleli jätta ja uut mängu alustada. selleks on meil vaja tagatisi ja meil on vaja turvasüsteemi, mis tagaks hästi toimiva finantsturu. aitäh, kallis kolleeg. nüüd lähme edasi. proua Krupa, üks minut. loomulikult hääletasin ma resolutsiooni poolt, mis võitleb tagakiusamise vastu mitte ainult kohal, ka Euroopa Parlamendis, mis koondab erinevaid rahvaid, mis peaks olema teataval määral prestiižikas institutsioon. oleme nõus Istanbuli konventsiooniga Äh, aga, ja ma leian, et mõningad äh, ette pandud sammud aga ei vähenda äh, sotsiaalsete ning moraalsete eeskirjade kinnipidamist, kui luuakse eeskirju perede vastu, kui edendatakse kristlikest väärtustest mitte kinnipidamist, kui eiratakse seda, et inimesed ei ähm, pea bioloogilistest äh, tingimustest kinni, kui äh, edendatakse alternatiivseid seksuaalsuse mudeleid. Äh, selle, sellise lähenemisviisi praktikasse elluviimine moonutaks olukorda väga. proua Zaborska seksuálne obťažovanie za neprípustné nii nagu minu kolleegid, äh, näen ma äh, seksuaalset ahistamist äh, asjana, mis on absoluutselt täiesti aktsepteerimatu. ja nüüd, kui ka teised parlamendiliikmed on sõna sekka öelnud, olen ka mina arvamusel, et peaksime tegema rohkem ära selleks, et sellist väärkohtlemist ja ahistamist oleks vähem olen teinud ettepaneku ka konkreetsete meetmete võtmiseks ja olen teinud omad ettepanekud. paraku aga on mõningad kolleegid, kes seda püüavad ära kasutada niimoodi, et liikmesriigid äh, saaksid kõrvale hiilida Istanbuli äh, konventsiooni ratifitseerimiselt. ei ole mingisugust kohustust tegelikult äh, selles küsimuses, ei ole parlamendil mitte mingisugust pädevust ja liikmesriigid ise otsustavad. suur tänu, ütleb juhataja, sama resolutsioon suur tänu. kallid kolleegid, nii nagu Anna Šaborska leian ka mina, et on skandaalne, et kasutame naiste äh, tragöödiat, keda diskrimineeritakse ja rünnatakse selleks, et edeneda äh, edendada Istanbuli konventsiooni. me ju teame, mis juhtub, mis näiteks äh, seksuaalse ahistamisega äh, filmitööstuses, ma tean, et naisi, me teame, et naisi ahistatakse äh, juhtivate isikute poolt ja me ei tea ka samas, kes Euroopa Parlamendis sellise käitumise eest peaksid vastutama, need inimesed, kes niiviisi naisi ära kasutavad, nende nimesid tuleks nimetada ja ning neid tuleks häbimärgistada. sageli seostatakse äh, ebaseaduslikku rännet äh, naistevastaste rünnakutega, me teame, mis juhtus äh, Kölnis näiteks, aga kõiki neid tragöödiaid ei saa kasutada Istanbuli konventsiooni edendamiseks. härra Mamikins, järgmine raport, palun suur tänu, kallid kolleegid tahaksin rõhutada, kui oluline on ühtekuuluvuspoliitika, kui ühtekuuluvuspoliitika on kõige tugevam tööriist, mis aitab lõhesid piirkondade vahel vähendada. seitsekümmend protsenti investeeringutest majandusse tuleb selle kaudu meie, minu koduriigis Lätis ja seepärast tunneme ühtekuuluvuspoliitika tuleviku pärast, pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat muret. vahendeid tuleks pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat suurendada, mitte vähendada, Läti on üks kolmandik oma rahvastikust ka kaotanud viimase kahekümne viie aasta jooksul ja demograafilised suundumused on äärmiselt ebasoodsad. inimesed lahkuvad riigist sellepärast, et palgad on madalad, perspektiivi pole. oleme väga ohtlikus olukorras ning kui ja ühtekuuluvusfondi äh, vahendite vähendamine äh, ei, ei aita meil sellest olukorrast välja tulla, aitäh! järgmisena saab sõna härra Tšampanski suur tänu, lugupeetud juhataja, kallid daamid ja härrad, hääletasin selle raporti vastu, sellepärast et selles raportis on mõningad punktid, millega ma pole päri. majanduskasv ei ole Euroopas ühesugune ning me ei saa rakendada kõikide suhtes ühesugust lähenemist. ma ei ole nõus nende äh, aspektidega, mis käsitlevad sisserändajate integreerimist tööturule, kõigepealt peaksime liikmesriikide oma probleemid lahendama. idapoolsete ning läänepoolsete liikmesriikide vahel on suured vahed ning ma usun, et Euroopa Komisjon peaks karistama neid liikmesriike, kes rakendavad protektsionistlikke meetmeid, nagu näiteks Prantsusmaa, Itaalia ja Belgia. Ida-Euroopas on tööpuudus suur ja noored inimesed on Euroopa tulevik. suurem osa sisserändajaid aga äh, ei põgene sõja eest, vaid on majanduspagulased. ja nüüd siis äh, kaubandusläbirääkimiste pidamiseks mandaat äh, Austraaliaga härra Selimovitš esimesena. suur tänu! Austraalia ja Rootsil on pikaajalised kaubavahetuse traditsioonid, ärikultuur on samasugune, neil on ärisidemed ja nelisada viiskümmend allettevõtet ning viis tuhat ettevõtet teevad äri äh, Austraaliaga, üksteist miljardit äh, Rootsi äh, krooni on meie väliskaubanduse näitaja ja seetõttu oleme väga hea meel selle üle, et läbirääkimisvolitused on antud, me tahaksime, et see kaubavahetus oleks läbipaistev, turvaline ning ambitsioonikas, nii et me ei peaks ootama veel vabakaubanduse lepingut kauem. ja härra Kelly, palun üks minut tänu vabakaubandus on Euroopa Liidu üheks nurgakiviks ja Brexiti valguses ebaselguse tingimustes Ühendkuningriigi ning äh, on ebakindlas olukorras ja peab, selles olukorras peab Euroopa Liit äh, laiendama kaubavahetust teiste turgudega, Hiina, Jaapan äh, ja selle järel äh, Austraalia, Austraalia, kuuskümmend kaks koma viis miljardit ja Austraaliast Euroopa Liitu ekspordi näitajaks kümme miljardit. iga kolmandal Austraalial on austraallasel on Iiri juured, selline kaubanduskokkulepe on vastastikku kasulik, aitab turge avada ning konkurentsi soodustada. aga seal võib ka olla võimalik äh, negatiivne mõju äh, liha ning äh, piimatoodetele. sellised mured on minu jaoks väga tähtsad, sellepärast et olen pärit Iirimaalt, kus põllumajandusel on tähtis koht meie majanduses, nendele sektoritele tuleb eraldi tähelepanu pöörata ning Austraaliale tuleb paika panna oma kvoodid ning ka läbivaatamisklausel peab paigas olema. ja viimasena selle raporti osas saab sõna härra Tšambatski. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, toetasin seda äh, raportit, kui rääkisime läbirääkimisvolitustest kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Austraaliaga ja ma usun, et kuna Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, meie vabakaubandus äh, kaotab palju, vabakaubandus on üks meie alustalasid ja ma usun, et läbirääkimised peaksid algama võimalikult kiiresti ning peaksime oma pädevustest kinni pidama, aitäh! ja nüüd siis äh, Daniel Kaspari järgmine raport, äh, läbirääkimisvolitused kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Uus-Meremaaga. härra Selimovitš, üks minut, palun. suur tänu, härra juhataja, kui me räägime turuosadest, siis äh, Uus-Meremaal on kaheksas oluline eksporditurg Rootsi ettevõtetele. Need sedemed võiksid olla veel sügavamad ja rohkem arenenud, ma usun, et kaubanduskokkulepe aitab sellele protsessile kaasa. ma ootan, et mõlemad osapooled kiiresti äh, töötavad välja äh, kaasaegse, ambitsioonika, tasakaalustatud ning õiglase kaubanduskokkuleppe, mis toob meile kõigile kasu. aitäh! tõesti, suutsite toime tulla ühe minutiga mõlema raportööri puhul väga hea. Äh, ja härra Tšambatski, üks minut samal teemal suur tänu, äh, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, toetasin äh, kolleeg Kaspari raportit äh, sel samadel põhjustel nagu eelmise raporti puhul. tegemist on läbirääkimisvolitusi käsitleva raportiga kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Uus-Meremaaga, Euroopa Liidul on vaja uut turgu, vabakaubandus on Euroopa Liidu alustalaks. läbirääkimised peaksid hakkama pihta nii kiiresti kui vähegi võimalik, me peame Euroopa Liidu pädevusvaldkondadest kinni pidama loomulikult. Äh, Austraalia ja Uus-Meremaa mõlemad on meie olulised kaubanduspartnerid ning äh, selline algatus on igati toetust väärt. ja ja viimane kõneleja, äh, teda ei ole kohal, nii et või härra Mamikins tulete? Teil vedas, ma ei jõudnud viimast lauset lõpuni öelda, sellepärast muidu ma oleksin praegu peatanud meie istungjärgu aga äh, nüüd siis äh, siiski Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kaks tuhat viisteist ja ainus kõneleja, viimane kõneleja, härra Mamikins, üks minut, nii et äh, tõmmake korraks hinge ja laske aga käia suur tänu, härra juhataja. Äh, rikkumiste arv on endiselt suur. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus oli tuhat kolmsada kuuskümmend kaheksa rikkumisjuhtumit ja iseäranis, kui asi puudutab Euroopa Liidu rikkumisi äh, tööhõive ning sotsiaalasjade valdkonnas, keskkonna valdkonnas, justiitsküsimuste valdkonnas, põhiõiguste valdkonnas, siseturu, transpordi Äh, energia ning hariduse valdkonnas äh, on viivitused äärmiselt murettekitavad. Euroopa Liidu stress, äh, inimeste mured suurenevad ning materiaalne kahju tuleb sellega samuti kaasa. me peaksime selle vältimiseks tegema tihedat koostööd Euroopa Komisjoniga, liikmesriikide parlamentide ning valitsustega. ennekõike aga tuleb mõista seda, mis on selliste rikkumiste tõeline olemus, alles siis, kui me oleme seda analüüsinud, saame me selle probleemi seljatada nagu kord ja kohus, seetõttu hääletasin poolt. aitäh! suur tänu! kolleeg Tästi, nüüd siis viimane kõneleja oli see ja arutelu on praeguseks lõppenud, istungjärk on peatunud, jät-, peatatud, jätkame oma tööd kell kolm täna pärastlõunal, aitäh!